Okay, um, they're going to tullakse meile ka kohvi pakkuma, mis ajab asjad veelgi keerulisemaks. aga um, vaatame, kas saame siis hakkama. nii, proo-, teeme väikse proovihääletuse, nii et palun hääletage. ma tean, et hetkel otsitakse ühte kaarti AFCO-st, aga ühesõnaga hääletage, hääletus on meil alanud Greens. Greens. Okay, hang on. We've got an ex. No, no, oh, it's no, gone no. now. Right. Okay. I've got. I've got 39 cards. kolmkümmend üheksa hääletuskaardi on masinas, aga ainult kolmkümmend seitseteist on masi, on nupule vajutanud. kolmkümmend kahe, kolmkümmend seitse, Jean-Paulil on siin raskusi, nüüd on äh, liiga palju ALDE liikmeid ma annan Aldele ka teada, et esimees ka hääletab, nii et kas keegi Aldest, aga mitte mina, võtaks oma hääletuskaardi masinast välja. Well, one, one of the Aldi substitutes needs to üks ALDE asin-, asendusliige peab mitte hääletama las ta siis olla nii, nagu on, see on ikkagi kõige lihtsam. esimene hääletus. esimees laseb endale kõigepealt kohvi valada. Oui, oui, tout à fait. Euh... C'est juste avant le vote, on a fait une Okay, can we, can you, can you, can you clear the vote? Okay, let's, let's try and make a start on üritame siis alustada siin finantstehingute maksuga. That's the one rejected. Right, the first vote. esimene hääletus on siis Anni Podimata raport muudatusettepanekud kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse koos, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd siis äh, üks kuni neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, põhjenduspunkt A ük-, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, C poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt F, originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. G poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss A poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud põhjenduspunkt I poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, number üheksa poolt, muudatusettepanek number üheksa. see langeb ära, vabandust. seda sellepärast, et muud muudatusettepanekuid ei kiidetud heaks, nüüd J poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, K poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. originaalteksti üle me ei hääleta, põhjenduspunkt M poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt N poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt O poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. järgmised kolm langevad ära, sest et äh, olenevalt sellest, mida siis, mis juhtus teiste muudatusettepanekutega, number üksteist kiideti heaks, nii et kakskümmend kolm langeb samuti ära. kakskümmend neli langeb samuti ära ja kakskümmend viis muudatusettepanek number kakskümmend viis, siin on suuline muudatusettepanek raportööri ja autori poolt. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu, kui ei, siis hääletame seda koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul. hääletus on alanud selle teksti üle muudetud kujul. c'est parfait. Merci. Hein. Right, two, okay. yeah, two more to vote. kaks inimest peavad veel hääletama, nüüd üks peab veel hääletama. hääletus on nüüd lõppenud. Roberto has his card. nii, Robertol on nüüd ka oma hääletuskaart, nii et kolmkümmend kaks poolt, üks erapooletu ja kuus vastuhäält. tänan. Um,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 kas me oleme nüüd valmis? tegemist on eelarve küsimustega, nii, kes on poolt, number kaks. Right, thank you, against, abstentions, that's carried. see on heaks kiidetud, number kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. A, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend üks suulise muudatusettepanekuga, kas me oleme jõudnud suulise muudatusettepanekuni? nelikümmend üks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss C, see on heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid e heaks kiidetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üksteist, ei, see langeb ära, nelikümmend viis samuti, kümme kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kuus võeti tagasi, nüüd kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss DD, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuuskümmend kaks, see võeti tagasi, kuks-, kuuskümmend kolm suulise muudatusettepanekuga, kas sellega on kõigil korras, nii, kuuskümmend kolm koos selle ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kas see sobib kõigile? keegi vastu ei ole, siis kuuskümmend seitse koos selle ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend kaheksa langeb ära, sest et see läheb kokku suulise muudatusettepanekuga, nii kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd siis number kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, heaks kiidetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud H poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vabandust, see võeti tagasi, kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, elektrooniline hääletus teksti üle muudetud kujul, hääletus on alanud Everybody's voted. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud nelikümmend poolthäält, keegi vastu ei ole ja üks erapooletu. hääletame ka seadusandliku resolutsiooni üle elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletage ikka veel. mitmed inimesed ei ole siiamaani hääletanud, vajutage aga nupule neli, kolm, kaks, üks keegi ikka ei hääleta, aga ma lõpetan hääletuse ära. nelikümmend poolt, mitte kedagi ei ole vastu ja üks erapooletu. nüüd võime siis aplodeerida uh,. The raporteur has indicated that he wants raportöör on andnud teada, et ta soovib mandaati võimaliku esimese lugemise kohtumise kokkuleppe jaoks. Theodor, kas sa soovid sõna ka? tahaksin tänada variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid ja olen ka väga tänulik meie nõunikule. suur tänu! et läbirääkimisi on plaanis äh, siis alustada selleks, et vaadata, kas on võimalik jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel vastavalt äh, tavamenetlusele, on läbirääkimistes esimees, äh, ilmselt aseesimees, kes on ühtlasi ka raportöör ja edasi siis raportöör ja variraportöörid. mandaadi üle hääletatakse täna EKONis, nii et kui, kas keegi on selle vastu? kui ei, siis me lähme edasi ilma hääletuseta, kuna keegi vastu ei ole, siis seega on kõik nõus, et läbirääkimisi alustatakse. ilmselt triloogideni me enne veebruarikuud ei jõua, sellepärast et nõukogu lihtsalt ei ole veel nii kaugele jõudnud. suur aitäh ja nüüd lähme edasi We're now moving on to the uh... Lähme edasi Dysoni raportiga, see on siis osa paketist, edasi Kiigoldi raport. Jean-Paul vist soovib kõigepealt sõna. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. me peame avaldame oma arvamust kahe väga olulise teksti üle, neil ei ole päris samasugune juriidiline staatus, olukord on veidi ebakindel, seisukohad ei ole nõukogu osas kuigi kindlad ja seega ma paluksin minu fraktsiooni nimel kahe raporti hääletamine edasi lükata. põhjused on tehnilist laadi, esiteks et me põhimõtteliselt liigume siin pimesi süsteemis, mis ei ole veel päriselt defineeritud, me teame, et liikmesriikides on suuri eriarvamusi nii poliitilistes kui ka tehnilistes küsimustes ja seega oleks kasulik sellest, kui parlamendil oleks vähe selgem idee sellest ja teiseks leiab aset peagi Ecofin ja siis võib-olla see valgustaks meid sel teemal. ja seega oleks minu arvates selleks, et me ei, saaksime oma tööd korralikult teha ja suudaksime jääda loogiliseks, paari nädala võrra selle kahe teksti hääletamine edasi lükata. me olime algusest peale nõustunud üsna kiire tempoga, sest et äh, sellised väljavaated siis olid, räägiti sellest, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist peaks need tekstid juba valmis olema, nüüd me teame, et sellest tähtajast kinni ei peeta ja seda arvestades oleks ilmselt äh, loogiline, et parlament ei liiguks kiiremini kui nõukogu, selleks et me ikkagi saaksime ise otsustada äh, oma seisukohtade üle, nii et just nimelt nendel põhjustel ma tahaksin paluda edasi lükata raportite hääletust, äh, kuid tahaksin siiski ära mainida, et raportöörid tegid väga head tööd selleks, et jõuda seisukohtadeni, mida enamus toetab, aga ma arvan, et me oleksime paremas situatsioonis mõne aja pärast, nii et seega paluksin hääletus edasi lükata. Thank you very much uh.... suur tänu. me oleme mitmeid kordi arutanud seda, kui kiiresti me oleme pidanud sellega kõigega tegelema. nii et mina tahaksin kohe hääletada selle üle, kas me lükkame hääletuse edasi või mitte nii et äh, hääletame siis edasilükkamise ettepanekut, nii et kui te hääletate jah, siis ta tähendab, siis see tähendab, et te soovite edasi lükata hääletust ja kui hääletate ei, siis mitte edasi lükata, ehk siis teeksime seda täna. nii et hääletame selle üle, kas te soovite seda edasi lükata või mitte. teeme seda siis elektrooniliselt, nii on vast kõige lihtsam. ja selguse huvides, kui te ütlete jah, siis lükkame edasi, kui ei, siis hääletame täna. hääletus on alanud. Right, one more to vote. üks inimene ei ole veel hääletanud, nii, hääletus on nüüd lõppenud, hääletus on lõppenud. neliteist poolt ja kakskümmend seitse vastu. nii et see tähendab, et me jätkame hääletusega ikkagi täna. suur aitäh kõigile. hääletame siis Thyssen'i raporti üle. mul on veel üks teadaanne kokkulepped kompromisside ümber tähendavad siis seda, et me hääletame ainult kompromissmuudatusettepanekuid ja teisi muudatusettepanekuid üleüldse ei hääletata. ja seega mulle tundub ebaõiglane see, et me lubaksime siia sisse hil-, väga hilja esitatud suulisi muudatusettepanekuid võrreldes siis nende kirjalike muudatusettepanekutega, mis esitati õigel ajal, nii et äh, kui need suulised muudatusettepanekud ei osa, ei ole osa sellest paketist, milles me oleme juba kokku leppinud, siis ma ei luba neid esitada. ma vabandan, aga mulle tundub, et see oleks ebademokraatlik, et äh, siin oleks võimalik hääletada ka väga hilja esitatud äh, suulisi muudatusettepanekuid, arvestades seda, et mina ise näiteks esitasin sada viiskümmend kirjalikku muudatusettepanekut. nii et ma paluksin ka raportöörilt äh, kinnitust selle kohta, kas äh, konkreetne suuline muudatusettepanek on osa sellest äh, kokku lepitud paketist või mitte. kõigepealt number kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nii, nüüd äh, lehekülg kaksteist, kompromiss E. nüüd on vaja mul selgitusi selle suulise muudatusettepaneku kohta, mille on esitanud Gianni Pitella. Mariann, kas see on osa paketist? on, selge nii et selle suulise muudatusettepanekuga on siis variraportorid ja raportorid nõus. nii. teine suuline muudatusettepanek on ka härra Pitellalt, kas see on ka osa paketist? Mariann, kas sa kinnitaksid? ei, see ei olnud osa paketist. see oli viimase hetke nõudmine. see on siis tagasi võetud ja esimene siis jääb ikkagi siia sisse või mitte? jaa, selge. esimene suuline muudatusettepanek jääb siia sisse, teine mitte. ma vabandan, et see nii segane on. esimene suuline muudatusettepanek on siis paketis sees ja teine see ei olegi võib-olla nii oluline, aga ühesõnaga see võeti tagasi esimesega siis lisatakse sõnad, et tagada alati järelevalvealane sidusus ja teine siis tegeles vastutuse ja ülesannetega, kui ma olen siin juba reegli paika pannud, siis pean sellele ka kindlaks jääma. ühesõnaga, esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd siis lähme kolmanda osa juurde, kes on poolt. raportöör on vastu, nii, erapooletuid heaks kiidetud ja neljas osa poolt nii, neljas osa Marianne, I think we need Mariann, tahame sinult märki, siin on kirjas, et raportöör on selle vastu. aga see puudutas suulist muudatusettepanekut. aga neljanda osa vastu, sest et, on oh, neljanda osa poolt siiski, see on osa paketist, nii et neljas osa. kes on poolt? olukord nüüd nüüd äh, selline, et äh, raportööri hääletusnimekirjas on miinus kirjas, siis see puudutab suulist muudatusettepanekut, aga tema on siiski neljanda osa poolt, mis on osa paketist, nii et kes on neljanda osa poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud? Os-, viies osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss F proua esimees, ma tahaksin täpsustada, et ähm, minu probleemiks ei ole mitte see, seda probleemi, ma nüüd ei oskaks lugeda seda hääletusnimekirja, vaid lihtsalt seda osa ei ole siin üleüldse kirjas. ma peaks ikkagi teadma, mille üle ma siis hääletan. Okay. näeme siin totakad välja, sest et me justkui leiaks seda ülesse. ma loodan, et mulle antakse ikka siiski märku, kui minul on mingi hääletusnimekiri, mida kellelgi teisel ei ole. Okay, but I think everybody is happy that usun, et kõik on rahul sellega, et see kompromiss mille poolt kõik olid, nüüd äh, löödi viieks eri osaks ja selle asemel seda korraga hääletada, aga kõik äh, viis osa, kõigi nende poolt hääletati, nii et see läks siis läbi. Mariann, palun. proua esimees, hääletusnimekirjas on see artikkel jagatud viieks osaks tulenevalt suulistest muudatusettepanekutest. ühe suulise muudatusettepanekuga olime me nõus, teised võtsid sotsialistid tagasi siin hääletuse ajal. see tähendab, et osadeks jagamine ei olnud enam vajalik, nii et lõppkokkuvõttes midagi ei läinud valesti, hääletasime kõik õigesti. vabandust, ma tahaksin midagi mainida, kui räägite osadest üks, kaks, kolm, neli, viis ja meil on ka hääletusnimekirjas aga ah, meil hääletusnimekirjas ei ole neid osi, siis me lõppkokkuvõttes ei tea, mille üle me üleüldse hääletame. ma vabandan, mulle keegi, keegi ei öelnud mulle seda, et minul on siin nina ees midagi sellist, mida teil ei olnud. nii et me nüüd saame kõik aru. tegemist on kompromissiga F kus on üks heaks kiidetud suuline muudatusettepanek, mis on osa paketist. osadeks jagada ei ole vaja, nii et selguse huvitas, huvides hääletame siis terve kompromiss F-i üle uuesti, seal, vabandust, kompromiss E üle. ja siis lisaks on siin need sõnad selleks, et alati tagada ka järelevalvealane sidusus, et kompromiss E, kes on poolt? vastu erapooletuid heaks kiidetud. nüüd lähme kompromiss F juurde. nii et kõik korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss H poolt samal leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kompromiss I. kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss Q poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss SA poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss T poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss U. ja minul on see kuues osas. palju teil neid osasid on, Mariann? proua esimees see on jagatud mitmeks osaks, sellepärast et siin on suuline muudatusettepanek, mis ei ole osa paketist. Vari, mille osas oleks variraportöörid kokku leppinud, me võime seda hääletada kõike korraga. nii et äh, vabandan siis ALDE eest, suulised muudatusettepanekud on muidugi head, aga kuna me neid ei võimalda, siis ei saa me seda siin teha. nüüd äh, hääletame siis tervet kompromissmuudatusettepanekut äh, uud ühe paketina, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Somewhere. kompromiss V. leidsin selle leheküljelt nelikümmend, vähemalt minu paberites on see nii, nii kompromiss V kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd AA. AA ja AB on koos, nii et kompromissid AA ja AB poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd volitused kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks. ei, ainult siis hääletada, kui need on vastu võetud, kui need ei ole vastu võetud, nii et kuuskümmend üks langeb ära, kas kuuskümmend kaks langeb ka ära? ei, kuuskümmend kaks kas siis kuuskümmend kaks langeb ka ära? me võime selle üle hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nii et see kas langeb ära või lükkasime tagasi. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kas see on, kas see on sama, mis D? jah, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss AD poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss AE poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss AF poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AG poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AH poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AJ poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AK poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AL poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AM poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AN poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AS poolt, vastu, erapooletud. kompromiss AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A2 siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suuline muudatusettepanek raportööri poolt, mis on osa kompromissist, põhjenduspunkt kakskümmend kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportööri poolt osa kompromissist, põhjenduspunkt kakskümmend kaheksa A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud komprom-, e- e- siis BJ poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BK poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. BL poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. BM poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. BN poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. BO poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. BP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B2 siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud CB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas see on nüüd kõik? nüüd hääletame elektrooniliselt äh, parandatud teksti üle, hääletamine on alanud nelikümmend seitse inimest hääletasid, kolmkümmend kaks poolt, üksteist vastu ja neli erapooletut. ja nüüd hääletame volituste üle. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapoolet-, oodake. mis on valesti?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 vastu võetud. nüüd hääletame seadusandliku resolutsiooni üle, hääletus on alanud. kolm inimest veel, üks inimene veel, kui te hääletate, nüüd hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, üksteist vastu, neli erapooletut suur tänu. kuivõrd tegemist on paketiga, siis tegeleme esimese lugemisega pärast seda, kui me oleme Kiigoldi raporti üle samuti hääletanud. igal juhul võime nüüd plaksutada, tegite väga head tööd. okei okay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 Äh, parandusettepanek sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I nüüd siis, ehkki me juba hääletasime poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, muudatusettepanek kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss LA poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss N A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss OA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaks poolt. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siin on muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis, mis on osa kompromissist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss SA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. SB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus on tagasi võetud nii et kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime uuesti proovida, ma ei näinud hästi, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ei, ma eksisin, see oli kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend viis, mis kokku käisid me hääletasime kaheksakümne kolme ja kaheksakümne viie üle, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli nüüd poolt, vastu, era-, ei, see langeb ära üldse. see langes ära. nüüd AFCO langes ka ära. AFCO üks. kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend viis võeti vastu me peame hääletama siis kaheksakümne nelja üle ikkagi. ja, jah, kaheksakümmend neli. hääletame selle üle, palun. oodake, siin on kui kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend viis võetakse vastu, siis ülejäänu langeb ära, nii et kaheksakümmend neli langeb ära. ja AFCO üks samuti kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa kahes osas, kõigepealt esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks ja teised muudatusettepanekud, üheksakümmend üks ja teised on, kõik on sama, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime, sest siin lehvitatakse väga palju. ma arvan, et siin mõned muudavad meelt. hääletamine on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletamine kohe lõpeb selgelt tagasi lükatud. nüüd me saime sellest segadusest üle, palun nüüd üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, äh, tahtsin öelda ühte asja hääletusnimekirja kohta, Rahvapartei hääletusnimekirjas üheksakümmend viis Äh, me peame selle tagasi lükkama. okei, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, AFCO kaks. ei, see langeb ära Ahko kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mingem tagasi. ei, eh, mida, mitte midagi ei lange ära, sest mitte midagi ei ole ka heaks kiidetud ju Lähme tagasi ja kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud mina ütlesin vastu võetud ja teie ütlesite ei. aga see võeti vastu, nii et AFCO kaks langeb ära. üheksakümmend üheksa po-, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga ma ei saa aru, mis juhtus üheksakümne kolmega, mis lükati ka tagasi. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänu langeb ära, siin põhjendus punktis neli kuni kuhu maale? saja üheksani. järgmine siis muudatusettepanek sada üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii et ülejäänu neli A-s langeb ära, nii et nüüd äh, muudatusettepanek neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek sada seitse poolt. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kolmteist langes ära. sada kümme ja sada üksteist ja AFCO viis. Need on kõik sama, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, sada kuus, poolt, vastu. kas me saaksime seda kontrollida, palun? kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? seega kahekümne kolme poolthäälega vastu võetud, sada kaksteist poolt, poolt, vastu, erapooletud. kas me saaksime seda ka kontrollida, palun? kõik on hääletanud kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, seega on see vastu võetud. Afko kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii et ülejäänu põhjenduspunktis viis langeb ära. sada kakskümmend kaks ja sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitse A, seega sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus on tagasi võetud, nii et sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et ülejäänu siin langeb ära, välja arvatud sada kolmkümmend viis ja sada kolmkümmend, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja sada kolmkümmend, nii et sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii et ülejäänu põhjenduspunktis kaheksa langeb kõik ära, põhjenduspunkt kaheksa, sada nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii et ülejäänu siin langeb ära. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega sada viiskümmend langeb ära, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget G neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus ja sada viiskümmend kaheksa langevad ära. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist võeti tagasi ja teised sada viiskümmend üheksa langeb ära, sada ükskümmend, sada kuuskümmend üks mitte, nii et sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame siis muudetud teksti üle eh, elektrooniliselt, palun. Two more, one more to vote. veel kaks, veel üks, eh, nüüd hääletamine kohe lõpeb. hääletamine lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, seitse vastu, kolm erapooletut. meil on ka siin mõned seadusandliku resolutsiooni hääletused, nii et budget üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud budget kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud budget kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame siis seadusandliku resolutsiooni muudetud kujul. hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli poolt, seitse vastu ja kaks erapooletut. väga hea. I recommend you to say this okay, I will now annaksin nüüd äh, sõna kõigepealt äh, Mariannile, raportöörile. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma üritan teha lühidalt. ma tahaksin öelda nii palju, et seda raportit toetas suur enamus saadikuid, minu raport siis ja Sveni raportit samuti, tema sai vist isegi rohkem hääli, kui minu oma sai. aga kõige olulisem selle kõige juures on see, et äh, koostöös oleme me õnnestunud, on meil õnnestunud saavutada seda, et äh, on suur toetus järelevalve funktsioonide andmisele Euroopas ja me sillutame tööd üle-euroopalisele järelevalvesüsteemile. see tähendab seda, et kui mõni pank leiab ennast raskustes ähm, ja vajab toetust, siis äh, ta saab seda toetust äh, taotleda meie äh, hädaolufondidest ja see on suur samm edasi. saavutatud on see, et tekib Euroopa järelevalvesüsteem ja seda kõike oleme saavutanud tänu sellele, et mõlemad raportöörid on nõudnud algusest peale seda, et kõikidel mitte euroalasse kuuluvatel riikidel peaks olema nii palju võimalus osaleda selles süsteemis kui võimalik, neil peaksid olema võrdsed õigused ja me võitleme selle eest kindlasti ka järgnevatel aruteludel nõukogus. me pidime seda kõike tegema väga kiiresti, aega oli vähe ja me seadsime endale eesmärgi, et meie ei saa olema need, kes kogu seda protsessi hakkavad pidurdama. me tahtsime, et asjaga saadaks ühele poole aasta lõpuks. oluline on see sellepärast, et komisjon ja nõukogu tahavad selle seadusandluse läbi suruda ja meie hoidsime omalt poolt äh, siis kokkulepetest kinni. ja see näitab ka seda, et Euroopa Parlament suudab sellistes olulistes küsimustes kiiresti ja tõhusalt reageerida. koostöö sujus tõesti väga hästi mõnikord parlamendis raportite puhul on variraportööridega töö olnud keerulisem, seekord aga kindlasti tuleb nentida, et algusest peale on asi läinud väga hästi loomulikult, et tegemist on raskete küsimustega, mis on arutelul, väga palju on siin lehmakauplemist ühte ja teistpidi, aga mina raportöörina olen küll väga rahul, et see töö on nüüd ühele poole saanud ja suur tänu tõesti variraportööridele. me oleme väga palju ära teinud täna Euroopa heaks me oleme astnud suure sammu edasi usalduse taastamiseks ja loodetavasti eh, sellega hakkame me nüüd taastama pangandussektori suhtes usaldusväärsust ja et raha pumbatakse meie majandusse, mida majandusel on hädasti vaja. suur tänu, Sven Kiigalt, palun! kõigepealt suur tänu kõigile, kes viimastel nädalatel sellesse töösse panustasid. loomulikult kõigepealt Marianne Tysonile suur tänu, aga suur tänu ka kõikidele variraportööridele, kes on ära teinud väga suure töö. me saime laia toetuse komisjonis. Te ju teate, et viimastel nädalatel on see asi tekitanud väga palju vasturääkivusi, ei saa üle hinnata äh, Äh, kuidagi seda, kui kiiresti on parlament äh, suutnud kokku leppida pikaajaliste tagajärgedega tehingus, see kõik on oluline selleks, et euroala kriisist lõpuks ometi välja tulla. ja parlament on tegelikult võitnud tagasi natukene ka demokraatiat äh, selles eurokriisis. see tähendab seda, et parlament saab nüüd rääkida nõukoguga äh, nendest asjadest, mille meie parlamentääridena oleme heaks kiitnud, mitte ei räägi enam ainult nendest asjadest, mida nõukogu meile äh, välja pakub. ja seda eeldavad meilt ka meie valijad. ja edasistel aruteludel peame me samuti demokraatiat veelgi äh, rohkem tagasi võitma isegi seda ajal, mil äh, tuleb tegutseda kiiresti. demokraatia ei tähenda seda, et kriisiolukorras tuleb äh, oodata otsuste langetamisega, ei, see tähendab ka kiireid otsuseid. me äh, hääletasime täna paketi üle, mis annab väga selge sõnumi välja see nõuab äh, suuremat äh, ühtekuuluvust euroala ja, ja sinna veel mitte kuuluvate riikide vahel pangandusliidus. see saadab väga selge sõnumi välja ka tugeva Euroopa pangandusjärelevalvesüsteemi loomise osas. Äh, selline süsteem peaks erinevaid ärimudeleid austama ja võtma arvesse ka erinevaid majanduslikke olukordi liikmesriikides. ja meie pakett saadab ka selge tooni uue järelevalvaja Äh, demokraatliku legitiimsuse osas. ma viitan siin ainult nendele uutele juurdluspädevustele, mida me nõudsime. ja kindlasti on nüüd toestust saanud ka õigusriigi põhimõte, meil on võimalus, äh, meil on tagatud võimalused äh, asju apelleerida ja kõikide osapooltega läbi rääkida lisaks äh, sellele Euroopa järelevalvesüsteemile, millega saavad liituda siis euroala äh, riigid ja need, kes sellega tahavad liituda, lisaks sellele on äh, meil ka muid järelevalvevahendeid ja ma arvan, et koos oleme nüüd andnud meile selge mandaadi aruteludeks nõukoguga ja te võite olla veendunud, et me kavatseme teid kaasata ka sellesse läbirääkimiste protsessi, selleks et läbi suruda nii palju neid asju, mis on meie jaoks olulised kui võimalik. suur tänu variraportöörile, see töö ei olnud sugugi lihtne, aga me saavutasime selle lahenduse, mis oli vaja saavutada ja me peaksime laineharjal püsima ja nõukogu peab mõistma seda, et Euroopa pangandusjärelevalve asutus äh, osas äh, on äh, lahendused ainult koos Marianne Tysoni raporti lahendustega võimalikud, üks ei ole võimalik teiseta. triloogi kohtumise kuupäevad on paigas, neljandal detsembril on antud nüüd nõukogule võimalus ühtsele mm, kokkuleppele jõuda ja nad peavad ennast lihtsalt kokku võtma. suur tänu! Mariann, äh, soovisid veel sõna? jah, äh, suur tänu, proua esinaine. ma tahtsin kinnitada oma seisukohta veel kord siin. et ka äh, minule on nüüd antud siis mandaat triloogi kohtumistel teiste institutsioonidega läbirääkimisteks ja ma tahaksin teid tänada, proua esinaine, algatuse ülesnäitamise eest selle menetluse alguses, et me võtaksime vastu äh, paketi ja et sinna paketti kuuluksid siis need kaks äh, ettepanekut. see tähendab seda, et me saame neid üheskoos menetleda nii, nagu asi oleks äh, heakskiidumenetluse all, teised institutsioonid on sellega nõus ja ma arvan, et sellega on äh, demokraatia palju võitnud. suur tänu, ma kinnitan, et need kaks osa jäävad ka jätkuvalt meie jaoks paketiks, nii nagu majandusjuhtimise alal Udo Pulman. suur tänu, proua esinaine mulle tundub, et äh, see, mida meie variraportöörid äh, ütlesid pärast hääletust, on äh, õige ja hääletustulemus tõesti näitab seda, et asjad on meie jaoks väga selged. vaatamata sellele, kas me arvame, et need ettepanekud olid veel olid juba piisavalt küpsed ja paljud meist arvavad seda, et nad olid natukene toored, on siiski saavutatud komisjonis demokraatia mõttes väga hea otsus. veelgi enam, ähm, mõlemal raportööril on täiesti õigus, kui nad ütlevad, et äh, see samm, mis me täna saavutasime, on tõeline võit demokraatia jaoks selles mõttes, et Euroopa Parlament äh, on äh, tegutsenud Äh, väga kiiresti, meie ei pannud seda kalendrit paika, meie ei kiirustanud kedagi takka, aga me suutsime siiski tempos püsida ja see on väga oluline. isegi härra Kööbels oleks sellega ilmselt nõus, kui ta täna saalis oleks. kui meie ees on sellised teemad nagu tänased, on ülioluline, et need asjad jõuaksid täiskokku ja et täiskogu otsustaks selleks, et kõigil oleks võimalus otsustada. ja need direktiivid on äh, suurepärane näide sellest, äh, millised asjad peaksid jõudma täiskogu, aga ma ei nõua praegu seda, et nii läheks. tahan lihtsalt viidata sellele, et mis puudutab äh, sisemisi struktuure, on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Parlamenti surutakse mingisugust nõukogu ja liikmesriikide valitsuste peale surutud äh, kalendrit järgima, ma ei viita siin äh, täpsemalt nendele liikmesriikidele, kes seda asja tagant utsitasid, aga kõik teavad, kes nad on niikuinii. Nii. nüüd on äh, jah, meie ees oli siis küsimus, kas me oleme sellise ajalise surveavaldusega nõus või võtame ennast kokku nii, et öö, äh, otsustame ikka ise, millal asi läheb täiskokku. ma tahaksin kõigile öelda, et reformi, et me peame kojas selleks läbi viima reformi. ja mina toetan rohkem, suuremat Euroopa Parlamendi mõjuvõimu kui väiksemat. proua esinaine tegelikult ma tahtsin äh, nüüd anda mandaadi äh, lihtsalt meie läbirääkijatele mitte kõigile sõna anda. sotsialistide seast on üks sõna saanud äh, ja kui Antolin nüüd sina ka sõna saad, siis tahavad kõik variraportöörid sinna takkapihta sõna saada, nii et ma ei anna sõna teile. nii et kui teil ei ole protseduurilist küsimust, eh, siis ma tahaksin järgmisena küsida, et kas te olete nõus eh, sellega eh, konsensusena, et me läheme edasi triloogi kohtumistele, meie tavapärased läbirääkimised, meeskonnad, siis esimees, raportöörid ja variraportöörid igast fraktsioonist. kas me oleme nõus sellega või on keegi vastu? üks on vastu, seega paneme asja hääletusele, mille üle me siis hääletame. nimelt, kui te hääletate jah, siis olete nõus sellega, et äh, antakse just nimelt selline mandaat, nagu praegu läbi häälitati, eesmärgiks saavutada kokkulepe esimesel lugemisel poolt. teeme elektrooniliselt, kolleegid. hääletus on avatud. jah, kui te ütlete jah, siis äh, läbirääkimised esimesel lugemisel ei Eh, tähendab täiskokkuviimist. Voting, two more to vote. Right, votes closed. hääletus suletud. kolmkümmend kolm poolt, üks vastu ja viis erapooletut. sellega oleme me siis andnud oma nõusoleku eh, üritada asi eh, lõpetada esimese lugemisega. aga tahaksin esinaise poolt öelda veel nii palju, et meie komisjon on tõesti tegutsenud väga kiiresti aega oli erakordselt napilt, ma tahaksin tänada kõiki neid, kes istusid päevad läbi läbirääkimistel, ma tean ise, kui raske see on. paljud on teist teinud seda päevade kaupa suisa, selleks et sellest ajakavast kinni pidada, mis meile peale on surutud. meie ootame nüüd täielikku, mitte osalist, vaid täielikku läbirääkimiste mandaati ECOFINilt neljandalt detsembrilt selleks, et me saaksime oma triloogi läbirääkimistega pihta hakata ma ei öö, oota mitte mingisugust poolikut mandaati, mille nõukogu peab heaks kiitma. ei ole võimalik hääletada detsembris, kui me peame ära ootama nõukogu järgi ja ülemkogu ei ole niikuinii nii, öö, osa tavapärasest seadusandlikust menetlusest meie oleme võtnud vastu mandaadi, äh, vabandust, menetluse, mis on ette nähtud aluslepingutes, ehk teisisõnu, meie räägime läbi nõukoguga ja seda me eeldame ja kui meile seda võimalust ei anta, siis peab seda tegema kas ministrite nõukogu või ülemkogu, kes võtab endale selle vastutuse, et detsembrikuisest äh, lõpptähtajast kinni ei peeta. proua Tyson, suur tänu! see on majanduskomisjoni äh, vaimus öeldu ja selle eest me olemegi võidelnud praegu, aga enne kui me läheme järgmise hääletuse juurde, lubage ka minul tänada sekretäriaadi töötajaid. sest et tänu nende väga tõsisele tööle ööd-päevad läbi äh, äh, oli võimalik äh, see hääletus täna ja see, et eile see üldse hääldusmekiri valmis sai. Nad olid kogu selle protseduuri jooksul väga sõbralikud, väga abivalmid, nad on meile palju hää-, hüva nõu andnud, suur tänu ka õigusteenistustele ja nii edasi. suur tänu! Läheme nüüd siis järgmise väga olulise asja hääletamise juurde. nimelt äh, Silvi Gulaari raport ja nagu ma aru saan, Silvi, äh, sa soovid sõna? jah, äh, suur tänu, proua esineja, ma tahaksin, kui võimalik siin saalis üldse midagi veel öelda on. Donc je voulais juste expliquer pour ma tahtsin lihtsalt selgitada, miks on viimasel hetkel viidud sisse mõningaid muudatusi. me tegime variraportööridega mitu nädalat väga tõsist tööd, ma tahaksin neid väga tänada muuseas aga viimasel hetkel esitati kaks äh, nõuet äh, niinimetatud Sherpade poolt, keda kodukorras üldse ei ole ette nähtud parlamendis, aga me üritasime siiski olla konstruktiivsed ja võtta Sherpade seisukohad äh, arvesse. ma olen alati olnud valmis igasuguseid palveid arvestama, aga ma arvan siiski, et taoliste teemade puhul peaksid olema raportöör ja variraportöörid iga fraktsiooni ähm, kontaktisikuteks ja ma olen kompromissi huvides üritanud arvestada seda, mida äh, minult paluti, aga meie töö äh, sujuvuseks mina arvan, et peaks siiski äh, arvestama raportööri ja variraportööridega. mul on väga hea meel ma, ma ma olen nõus täi-, proua Tassiniga selles osas, et meie sekretäriaat on teinud väga suure töö ära äh, nad on pidanud ähm, väga kiiresti reageerima sellise surve all, mis tegelikult ei ole üldse olnud vajalikki aga äh, kompromissi huvides äh, üritame me siis äh, kompromissettepanekud läbi hääletada nii, nagu oleks, oli kokku lepitud. ja ma tahaksin veel öelda, Elmar Brokk ütles Ornung Mussain ja ma arvan, et tal oli täiesti õigus nojah. ma pean äh, mõned asjad teile muuseas ette lugema nüüd, äh, see puudutab sedasama Sherpade kokkulepet, mille, millest äh, Silvi rääkis. nüüd ma pean see ette lugema, aga, aga räägime siis asjast, kui sinna jõuame, alustame hääletusega kohe kõigepealt suuline muudatusettepanek kompromissi A sotsiaaldemokraatidelt, kas see suuline muudatusettepanek on vastuvõetav? keegi vastu ei ole. kompromiss A suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu. kompromiss on juba hääletusel. Silvi, kas äh, suulise hääletame eraldi? jah, raportöör tahab suulise muudatusettepaneku osas eraldi hääletada, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. see suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud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 kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun seda kaheksakümmend. hääletus on avatud. jõudsite hääletada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 mis on sensus stricto või sensus lato osa majandusjuhtimise äh, kavast Euroopa Liidus, äh, tule, äh, neile tuleb anda demokraatlik legitiimsus. saite aru, jah? küsib esinaine. see on siis välja pakutud suuline muudatusettepanek, kui see vastu vea-, võetakse, asendab see kompromiss M-i, nagu ma aru saan kas loen veel kord ette? saate aru, mil, mille üle hääletame? tühja pilguga vaatate mulle vastu ausalt öeldes, aga hea küll, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. mis tähendab seda, et nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ükssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. muudatusettepanek ükssada, Philipp, sinu jaoks ainult teen seda, aga ma olen täiesti veendunud, et äh, vastu oli rohkem. näed, see on suletud seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu. ja tõesti lükatigi tagasi. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO neliteist poolt, IMCO neliteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun seda. tundub, et vist vastu võetud, aga igaks juhuks elektrooniline. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. kaheksateist poolt kakskümmend vastu tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka. jõudsite hääletada, hääletus on suletud kakskümmend kuus vastu, seega tagasi lükatud. kompromiss O kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa, palun teine osa hääletusel uuesti. kompromiss O-s, teine osa. jõudsite kõik hääletada. hääletus on suletud kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu. seega on teine osa tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime jõudsite hääletada? siis ma sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kuus neljateistkümne vastu. sada kakskümmend kaks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa pool, vabandust, suuline muudatusettepanek rohelistelt panna sõna sisse majandus, mitte eelarve. olete kõik äh, nõus sellega? hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud. see suljemusettepanek on vastu võetud ja nüüd siis sada kakskümmend kaheksa muudatusettepanek muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend neli vastu. Ehm, sada kolmkümmend üks poolt. vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on järgmisena kompromiss R hääletusele, aga siin on esitatud suuline muudatusettepanek teeme kõigepealt suulise muudatusettepaneku hääletuse. kes on kõik nõus selle lisandusega poolt, vastu, erapooletud? seda, me ei tee seda suulist muudatusettepanekut siia ja kompromiss R nüüd siis ilma selle ettepanekuta poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks, ei ole väga selge jõudsite hääletada, hääletus on suletud. ma sulgesin juba. vastu võetud kakskümmend kaks poolt üheksateist vastu. nüüd kompromiss. jah, R-i just hääletasime. kompromiss S poolt. vastu mingisugune segadus on tekkinud. palun äh, tõstke käsi siis, kui te tahate neid tõsta. kompromiss S poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss T poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kuhugi on kolm tükki meist kaduma läinud, aga hea küll, kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nii, muudatusettepanek sada seitsekümmend, aga siia on esitatud suuline muudatusettepanek, kus eurotsoon sõna vahetatakse eurogrupi sõnaga välja, kas keegi on vastu sellele? sada seitsekümmend suulise muudatusettepanekuga koos, poolt, vastu erapooletud, me peame vist seda kontrollima igaks juhuks. hääletame siis nüüd saja seitsmekümnendat muudatusettepanekut. jõudsite hääletada? langeb ära, sellepärast et ähm, kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks nüüd, poolt vastu. sada seitsekümmend üks ka kontrollime. jõudsite hääletada. hääletus on suletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt kakskümmend kuus vastu muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on meil suuline muudatusettepanek kompromiss V juurde, kus lisatakse sõnad ja Euroopa hoiuste tagamise mehhanism. kõigepealt suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime hääletus on avatud hääletus on suletud. viisteist poolt kakskümmend viis vastu, tagasi lükatud. kompromiss V poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kaheksakümne viiendat. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend viis vastuhäält. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu. mulle tegelikult meeldis, kui te neid käsi tõstaksite natukene selgemalt, nii et kontrollime jälle uuesti saja kaheksakümne kuuendat. hääletus on suletud kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis sada üheksakümmend üks Äh, ja ülejäänud poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun. tundub, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud, kakskümmend poolt ja kakskümmend üks vastu. mul juba üsna vilunt silm sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend viis poolt. leidsite järje üles uuesti. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esitatud on järgmise juurde, saja üheksakümne seitsmenda juurde suuline muudatusettepanek, kuhu pannakse sisse usaldusväärsed plaanid. võtame suulise eraldi selle lisandusega. poolt, vastu, erapooletud. meile ei meeldi see, et need sõnad siia pannakse ja seega siis nüüd hääletusele suuline muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse esialgsel kujul poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa poolt, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis veel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist poolt, vastu. kontrollime palun, kakssada kolmteist. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis komp-, suuline muudatusettepanek kompromissi Y-i juurde. okei okay,, I will read out. ma nüüd pean ette lugema, ütleb proua esinaine ja loen ette kogu selle lõigu, mille üle te hääletate, kui te tahate selle poolt hääletada kutsub üles sellele, et kasutatakse lühiajalisi meetmeid kriisist väljatulekuks ja eh, esimesi samme siduva raamistiku alt. igasugused sammud tuleb astuda vastavalt tavapärasele seadusandlikule protsessile koos täieliku demokraatliku vastutuskohustusega sellel tasandil, kus otsustus langetatakse kui komisjon on oma ettepanekuid ette valmistab, võivad nad luua ähm, ajutise kogu, kuhu kuulub Euroopa Parlamendi esindajaid, liikmesriikide ja Keskpanga esindajaid, Euroopa Keskpanga esindajaid, meenutab, et Euroopa Parlament ka-, kasutab ära kõiki oma eelistusi, sealhulgas ka algatusõigustust, õigust aluslepinguid muuta. võtab arvesse ka selle, et meie koda peaks arvestama sellega, et kas tuua sisse üldised föderaalvõlakirjad selleks, et toestada Euroopa eelarvet see on nüüd siis see asi, mille üle me praegu hääletame, kui me selle poolt hääletame, siis esialgne ettepanek Y langeb ära, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänud äh, kompromiss Y siis asendati selle uuega, nüüd kakssada kakskümmend neli poolt, kakssada kakskümmend neli, jah, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime, palun, teine osa kahesaja kahekümne viiendast. hääletus on suletud, langeb ära kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. taevane arm. kakssada kakskümmend kuus poolt, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa kahes osas ja esimene osa poolt, vastu erapooletud tagasi lük-, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks ära. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kahekümne vastu. vaata imet. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. õiguskomisjon viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Juri kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime jällegi on käed kuhugi kadunud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud, viisteist poolt kakskümmend neli vastu. Teil oli täiesti õigus, suur tänu. Inko kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda ka, sellepärast et kätega ei hääleta enam siin keegi. kas jõudsite hääletada, üks veel, et see on suletud nüüd. et see on suletud. tagasi lükatud, üksteist poolt, kakskümmend vastu. IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka, IMCO üheksa nüüd seda hääletada. hääletus on suletud. tagasi lükatud, seitseteist poolt ja kakskümmend kaks vastu. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada kolmkümmend kaks. moment ähm,, nüüd on hääletus uuesti avatud, hääletage uuesti, palun, kakssada kolmkümmend kaks. hääletus on suletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt kakskümmend vastu. nüüd siis esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima seda, teine osa, palun, kompromiss Z. jõudsite hääletada, hääletus on suletud ja see on tagasi lükatud, kuusteist poolt ja kakskümmend kaks vastu nüüd muudatusettepanek, mis esitati viimasel hetkel, see puudutab lisa komisjon teeb ettepaneku koheselt luua ühtsete lühiajaliste võlgade emiteerimise kohta järgnevate printsiipide kohaselt tuleb tagada siseriiklike parlamentide kaasatus, nii nagu seda on ette näinud liikmesriikide põhiseaduslik kord. liikmesriik peab arvestama Van Rompuy lõpparuande järeldustega üldise majandusliku ja ra-, äh, tõelise majandus- ja rahaliidu kohta. nii et see on siis nüüd see, mis on hääletusel esialgse teksti asemel. poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. mis asi selle nimi üldse on? lisa mingisugune, ütleb proua esinaine nüüd siis suuline muudatusettepanek kompromiss AA juurde, mille on esitanud sotsiaaldemokraadid nad on siin teises ähm, reas võtnud välja sõnad kohene. teeme nad eraldi, need hääletused. kõigepealt, äh, kes on nõus sellega, et vabandust, pannakse just nimelt sisse sõna kohene poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks näed, see on suletud. tagasi lükatud kuueteist, kahekümne viie vastu häälega. seda me sisse ei pane, aga siis tahavad sotsiaaldemokraadid äh, võtta veel sealt ka midagi välja ja asendada esialgne tekst äh, sõnadega äh, adekvaatselt karistama. poolt, vastu, erapooletud. kas sellega ma ka, sellega me ka ei ole nõus ja seega nüüd kompromiss AA hääletusele ilma muudatusteta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. minul leheküljel kolmkümmend üks leiate lehekülje lõpus kompromissi AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljateistkümnendat neliteist. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun seitsmeteistkümnendat. saite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud kaheksateist kahekümne kahe vastu. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda ka palun, kaheksateist. kaheksateist on siis praegu hääletusel uuesti. hääletus on suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu ära poetud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu ära poetud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu ära poetud, vastu võetud, seda esialgset teksti ei pea nüüd hääletama kahekümne esimest peame me kontrollima. kakskümmend üks. nüüd seda hääletada. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt. vastu erapooletud. kontrollime palun, sest et tõesti keegi enam ei hääleta saalis. kakskümmend kaks. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne neljandat, palun. ent see on suletud. vastu võetud kaheksateist seitsmeteistkümne vastu, kakskümmend viis poolt vastu. kolleegid, kakskümmend viis uuesti nüüd, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun kahekümne kaheksandat. nüüd see on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend siin on kõigepealt esitatud suuline muudatusettepanek, et panna sisse sõna konsolideerimine. kes sellega on nõus, poolt, vastu, erapooletud? suuline muudatusettepanek on vastu võetud ja nüüd äh, siis kolmekümnes muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on suletud, tagasi lükatud kolmteist poolt kakskümmend neli vastu. muudatusettepanek kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud. esimene osa on tagasi lükatud, kontrollime. on tõesti raske öelda, kumba pidi läheb, sest et saadikuid jääb järjest vähemaks saalis. kakskümmend kolm poolt ja kuusteist vastu, vastu võetud tõesti, ja teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek muudatusettepaneku juurde kaks, siia pannakse juurde sealhulgas majandusjuhtimise pakett, kahest osast koosnev pakett ja äh, ühenduse fiskaallepe vastavalt ähm, äh, küsib härra Fox, mida tähendab inglise keeles siin kirjutatud sõna communitarised, sest see ei ole inglisekeelne sõna. ja härra proua Põus arvab, et see on ilmselt community method mõeldud siin sõna, ehk siis äh, ühenduse meetod võib-olla peaks see sõna olema communities, ta arvab proua Bowles. aga võib-olla juristid ja lingvistid peaksid asja üle vaatama. igal juhul, me hääletame kas selle asja poolt või vastu, nii et kõigepealt võtame suulise muudatusettepaneku hääletusele poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun hääletame praegu ainult selle suulise muudatusettepaneku üle. suuline muudatusettepanek hääletusel. meile ei meeldi see sõna, inglise keeles vähemalt communitarised. ja tuleme siis nüüd esialgse muudatusettepaneku juurde, muudatusettepanek kaks poolt. esialgne poolt vastu, erapooletud. muudatusettepanek kaks, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun seda nüüd seda hääletada. hääletus on suletud, tagasi lükatud. nii, nüüd kompromiss AE poolt siiski. I've done the original text no, of amendment two okay,. So we've dealt with amendment two Amend. korras äh, kahe, teisega ja nüüd siis AE kompromiss. poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kompromiss AF, AF poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. keegi palub kontrolli, siis kontrollime muudatusettepanek number kolm kaks häält veel võiks hääletada. vastu võetud ühe häälega. Äh, muuseas, äh, need lähevad siin läbi asjad äh, või jäävad vastu võtmata, kui te just täpselt selle järgi, kes viitsib nuppu vajutada. viies poolt vastu, vastu võetud. kuues poolt vastu, erapooletud, vastu võetud volitus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu. kontrollime palun seitsmendat. ma tõesti vabandan, ütleb proua esinaine, väga raske on, kui koordinaatorid äh, samal ajal, kui nad peaksid andma märku kolleegidele, ajavad juttu. seitsmes. hääletus on suletud tagasi lükatud seitseteist poolt kakskümmend üks vastu. volitus kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. volitus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. volitus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis hääletame teksti osas muudetud kujul, hääletus on avatud jõudsite hääletada, üks peaks veel hääletama. vastu võetud üheksateist poolt, kaksteist vastu, seitse erapooletut. Silvi, tubli. nii, rohkem muid küsimusi meil täna ei ole järgmine kord tuleme kokku esmaspäeval, kolmandal detsembril kella kolmest pärastlõunal kuni kaheksateist kolmekümneni ja siis jälle neljapäeval, kuuendal detsembril kella üheksast kella kaheteist kolmekümneni. suur tänu!